järgmine meie päevakorrapunkt on arutelu inimõiguste rikkumise ja demokraatia ning õigusriigi teemadel ning esimene selline päevakorrapunkt puudutab Keenia ning Keeniat ning ebaõnnestunud katset arreteerida Sudaani presidenti Omar al-Bashiri ning esimene sõnavõtja minu nimekirjas on härra Tänok pooleteiseks minutiks Sudaani president on süüdi mõistetud genotsiidis rahvusvahelise kriminaalkohtu poolt, ta on Darfuris käskinud läbi viia paljusid kuritegusid ja see ei ole inimene, kes peaks olema aukülaline. Türgi teda Ankarasse möödunud aastal konverentsile ei kutsunud rahvusvahelise kohtu otsuse tõttu, aga paraku Keenia president seda tegi, kutsudes ta siis uue põhiseaduse väljakuulutamise tseremooniale paljud Keenia valitsuse liikmed, sealhulgas ka peaminister, suhtusid sellesse väga suurte kõhklustega, aga asi on tehtud ning Keenia maine selle regiooni liidrina, nii eh, rahvusvahelise õiguse toetajana nagu kui demokraatia riigina on kannatada saanud. kriminaalkohus loed, loodi just nimelt selleks, et eh, kõrged ametnikud, ka riigijuhid saaks kuritegude eest vastutusele võtta, kui tegemist on kuritegudega inimkonna vastu, sõjakuritegudega, genotsiidid, ja seetõttu äh, äh, puudutavad need kõiki Rooma statuudile alla kirjutanud. Keenia peaks kinni pidama oma kohustustest äh, rahvusvahelise kohtu liikmena, aga ta paraku ei ole seda teinud. viimasel ajal on Keenia siiski koostööd teinud selle kohtuga, uurides kolme aasta tagust vägivalda, mis leidis aset valimiste ajal. ja aitäh. suur tänu ja järgmiseks proua Šake poolteist minutit Um, aitäh, president, volinik, kolleegid. Keenia, samuti nagu teised Aafrika riigid, on Euroopa Liidu jaoks olulised partnerid mitmetes olulistes valdkondades, julgeolek, kaubandus. Aafrika mängi, mängis olulist rolli rahvusvahelise kriminaalkohtu loomisel ning Rooma statuut eh, ja selle kohtu toetamist nõuab ka Aafrika Liidu statuudi artikkel neli partnerlusleping Euroopa Liidu ja Keenia vahel seab paika ka teatud tingimused, mis näevad muuhulgas ette ka inimõiguste austamist, aga kahjuks kahekümne seitsmendal augustil külastas Keeniat Omar al-Bashir, olles siis Keenia valitsuse ametlik külaline. see juhtus sel ajal, kui Omar al-Bashiri vastu on esitatud vahe, on välja antud vahistamismäärus, süüdistatuna siis, teda süüdistatakse genotsiidis kõigepealt tuleb al-Bashir tuua Haagi kohtu ette ning Keenial oli kohustus ta arreteerida, kui ta oli Keenia pinnal, Keenia seda ei teinud, tegemist on väga tõsise probleemiga. tegemist on signaaliga, et Keenia valitsus ei pea kinni nendest lepingutest, millele ta on ise alla kirjutanud ja see on seega ka Euroopa Liidu jaoks tõsine probleem. me peaksime hoolitsema selle eest, et et me peaksime kinni omaenda standarditest ning Aafrika peaks looma samuti suuremat stabiilsust ja seetõttu ma paluksin, et kõrge esindaja astuks tõsiseid diplomaatilisi samme Keenia suunal, tuletamaks Keeniale meelde, et nad on seotud Rooma statuudiga. aitäh ja proua Lohpiiler, kaks ja pool minutit. lugupeetud proua president, rahvusvahelise kriminaalkohtu ülevaatamiskonverentsil Kampalas sai väga selgelt selgeks, et kohus saab ainult siis tõhusalt töötada, kui ülejäänud riigid teda seejuures aitavad, eriti need riigid, mis on alla kirjutanud Rooma statuudile. ka Euroopa Liidu liikmesriikidele tuleb ikka ja jälle meenutada seda kohustust, sellepärast et tihti kardetakse diplomaatilisi raskusi ja diplomaatilisi tagajärgi ja seepärast ei olda nõus konsekventselt tagajärgedega tegelema me kritiseerime Keenia valitsuse käitumist, me kritiseerime seda, et nad kutsusid Omar al-Bashiri põhiseaduse väljakuulutamisele ja siis ei vahistanud teda. talle on aga vahistamiskäsk juba kahe tuhande üheksandal aastal väljastatud. Keenia rikkus rahvusvahelist õigust ja näitas avalikult, et niinimetatud äh, Aafrika solidaarsus on nende jaoks tähtsam kui sõjakuritegude, inimsustevastaste kuritegude uurimine. see pole üldse mitte hea märk miljonitele Aafrika inimestele, kes kannatavad president Bashiri kuritegu all või ka teistes äh, sõdades ja konfliktides lähedastele on vaja, et kuritegusid uuritakse, nad, nendel, neil on vaja õiglust ja on väga tähtis, et äh, kurjategijad võetakse vastutusele, olgu nad kui tähtsad ta-, riigimehed tahes. peale selle tuleb veel kritiseerida ka seda, et Aafrika Liit avalikult ütleb, et ta on al-Bashiri vahistamise vastu. see on vale solidaarsus, see toetab kuritegevust, eriti riigipeade hulgas ja ütleb, et äh, riigi ei ole vaja hästi juhtuda. on ka pettumust avaldav see, et Aafrika Liit ei lubanud äh, rahvusvahelise kriminaalkohtu regionaalsed bürood avada Addis Abebat. me pe-, peaksime seda mittekoostöö tegemist uurima eriti mis puudutab seda, et ei ole, Keenia ei ole nõus äh, rahvusvahelise kriminaalkohtuga koostööd tegema ja seda tuleks rääkida Aafrika Liiduga toimuval järgmisel tippkohtumisel. järgmiseks äh, proua Veržea. Merci, madame la présidente. Nous sommes nombreux dans cette suur tänu, president. paljud meist, kes siin kojas on, tunnevad muret selle otsuse pärast, mida langetati Keenias, et rahvusvahelise kriminaalkohtu otsust ei täideta, sest al-Bashiri vastu on antud välja vahistamismäärus kuritegude eest inimsuse vastu. tegemist on karistamatusega. paljud tahaksid meid tahaksid näha, et üleüldiselt rakenduks rahvusvaheline õigus igal pool maailmas me ju teame, kui raske oli e, üldse koostööni jõuda, et üldse loodi rahvusvaheline kriminaalkohus ja e, see kohus peab saama tegutseda igal pool maailmas. on väga kahetsusväärne, e, et tõepoolest astutaks samme, et peetakse kinni, kui ei peeta kinni rahvusvahelisest õigusest. Uh rahvusvahelisel kogukonnal on vastutus Aafrika eest ja seepärast peavad kõik seadussätted ka rakenduma. aga seda ei juhtu, kui mõnel Euroopa maal või teisel äh, maal maailmas on seal väga tugevad huvid Eh, me peaksime siiski, al-Bashir oleks pidanud siiski kinni võetud saama, sellepärast et eh, kõik on vastutavad eh, seaduse eest ja ainult siis, kui Euroopa seda nõuab, võib siin tõepoolest rääkida tõelisest õigusruumist täna hommikul eh, väga eh, paljud parlamendiliikmed mõistsid hukka igasuguse eh, igasuguse ksenofoobia, nad on selle vastu, mida ütles Prantsuse president ning nüüd on tulnud aeg, kui me sõnadest peavad saama teod ja me peame järgima oma põhimõtteid igal pool maailmas. härra Berman, palun järgmisena. suur tänu proua president. on väga raske õigustada seda, mis on toimunud ja me peame tegelema sellel aastatuhandel sõdade ja konfliktidega. meil on siin väga palju olnud Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga olnud koostööd, meil on olnud Rwanda Äh, kohus, meil oli Haagi kohus ja nii edasi. nüüd on meil, on väga tähtis, et meil on rahvusvaheline sõltumatu kriminaalkohus. on tähtis, et sõjakurjategijad saadakse kätte. rahvusvaheline kriminaalkohus aitab meil paremat äh, uut õiglustunnet luua ja tagada rahu maailmas ja võib-olla on võimalik niimoodi ära hoida ka tulevasi konflikte. uues maailmas ei saa me leppida sellega, et Omar al-Bashir saab vabalt ringi liikuda me, on täiesti kindel, et Omar al-Bashir ei hakka mingeid demokraatia õilistamise pidusid pidama. nagu kolleeg Veržea ütles, meil tuleb lepingule alla kirjutada, eriti peame kaasama ka USA ja Barack Obama. rahvusvaheline kriminaalkohus aitab meil jõuda selle maailmakorrani, kus kaitstakse inimõigusi, aitäh! suur tänu, järgmisena siis härra Kelam. suur tänu, proua president. täna peaksime me minu meelest rääkima sellest, et kas vastutus inimsuse vastaste kuritegude eest, kas seda vastutust saab sundida kedagi kandma Omar al-Bashiri süüdistab rahvusvaheline kriminaalkohus ja tema vahistamisorder, vahistamiskäsk on ähm, välja antud, kuid küsimus seisneb selles, et kas on piisavalt äh, rahvusvahelist tahet ja koordineeritust äh, sellised seadusrikkujad ka kohtu ette tuua. kahekümne seitsmendal augustil lasi Keenia valitsus selle võimaluse käest. Nad kutsusid al-Bashiri oma riiki külalisena ja on küll kena, et Keenia peaminister on öelnud, et tegemist oli selle kutse vahel veaga ja Keenia rahvusvaheliste kohustuste rikkumisega. kuid täna kutsume me üles Aafrika Liidu riike liituma ilma eranditeta rahvusvaheliste jõupingutustega selleks, et tuua al-Bashir Haagi kohtu ette, kus äh, tal on kõik õigused ennast kaitsta. ja mul on väga hea meel, et äh, täna siin kojas räägime me kõik ühehäälselt selles küsimuses ja nõuame kõik, et äh, president al-Bashir toodaks rahvusvahelise kriminaalkohtu ette. suur tänu ja nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad ja kõigepealt Rahvapartei nimel härra Kaczmarek, teil on üks minut. lugupeetud daamid ja härras, härrad, Poolas öeldakse, et ei ole võimalik natukene rase olla ja mulle tundub, et samamoodi käitute praegu Keeniaga. al-Bashir kutsus, vabandust, Keenia kutsus al-Bashiri eh, enda juurde viisile, eh, visiidile samal ajal, aga ei vahistanud teda. nüüd tuleb otsustada, kas eh, kavatsetakse vahistada sõjakurjategijad või mitte igasugune vastupidine käitumine on ebasiiras. on täiesti selge, et Keenia käitumine ei olnud tõsiseltvõetav ja Keenia ei pidanud kinni rahvusvahelistest kohustustest. Rooma statuudi alla kirjutanud reeglid, riigid peavad reeglitest kinni pidama ma ei saa aru sellest, et keegi teeb nii, nagu ta sooviks äh, sõjakuritegusid uurida, aga seda siis ikkagi ei tee. suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Keringen-Teudenberg. Historia... suur tänu, proua president. ajalugu näitab, et ka sõjakurjategijad peavad kunagi kohtu ette jõudma. Adolf Eichmann, see, mees, kes korraldas juudide massimõrvamist, äh, vahistati viisteist aastat pärast äh, kuritegusid, ka pärast Srebrenitsas toimunud veretööd Karadžitš vahistati alles kolmteist aastat hiljem ja Omar al-Bashir võib arvestada ka sellega, et tema saadakse kunagi kätte, sest tema kujutas, tema korraldas etnilise puhastuse Aafrikas mida on meil võimalik teha? meil tuleks rohkem, rohkem survet avaldada Rooma statuudile alla kirjutanud riikidele ja teha selgeks, et rahvusvaheline kriminaalkohus on kõige tähtis. kahekümne seitsmendal augustil toimusid äh, Keenias pidustused põhiseadusele allakirjutamise tähistamiseks ja täiesti uskumatu on see, et nendel pidustustel ei vahistatud Omar al-Bashiri. me peame kasutama kõiki välispoliitikaga meile antud äh, võimalusi selleks, et äh, hoolitseda sellest, et al-Bashir vahistataks. suur tänu ja ALDE fraktsiooni nimel nüüd proua Riis. aitäh, president. me tervitame Keenia võimud tervitasid Sudaani presidenti ja selline käitumine annab meile oma resolutsioonis võimaluse välja tuua mõned põhimõtted, mis on meile väga südamelähedased. Keenia, nagu kõik teisedki riigid, peab juhinduma rahvusvahelisest õigusest, ta oleks pidanud arreteerima Omar al-Bashiri sest et Keeniat on teavitatud, et al-Bashiri suhtes on välja antud rahvusvaheline ares-, vahistamismäärus, teda süüdistatakse sõjakuritegudes, ta on põhjustanud paljude inimeste surma Darfuris, palju, samuti teistes Aafrika riikides. ta on külastanud ka paljusid teisi Aafrika riike, Saudi Araabiat. Aafrika Liit on palunud oma liikmetel mitte al-Bashiri vahistada. meie siin Euroopa Liidus peame olema valvsad, proua Ashton peab olema valvas ja hoolitsema selle eest, et rahvusvahelist äh, õigust peetakse olulisemaks kui mingeid muid kaalutlusi. järgmine, järgmisel tippkohtumisel Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu vahel kahekümne üheksandal ja kolmekümnendal oktoobril tuleb seda ka teha. ja nüüd härra Paška EFD fraktsiooni nimel. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca aitäh. asjaolu, et Sudaani president al-Bashir reisib vabalt ringi Aafrikas ja Aasias, vaatamata sellele, et rahvusvaheline kriminaalkohus on väljanud rahvusvahelise vahistamismääruse inimsusevastaste kuritegude eest, selliste kuritegude eest nagu mõrv, vägistamine, genotsiid, küüditamine, sõjatege-, sellised sõjakuriteod nagu rünnakute planeerimine sõja, tsiviilelanike vastu ja see on tõesti lubamatu. paljud Aafrika ja Aasia riikide juhid ei suhtu tõsiselt oma rahvusvahelistesse kohustustesse ning neil on erinev äh, taluvuslävi äh, nende kuri, kuritegude osas, mis on toime pandud süütute äh, tsiviilohvrite vastu Aafrika Liit ning Araabia Liiga on keeldunud selles küsimuses rahvusvahelise kriminaalkohtuga koostööd tegema ja see on selge tõend selle kohta, et paljud nende riikide esindajad ei leia, et president al-Bashiri tegevus on selline, mille eest ta tuleks kriminaalkohtu poolt vastutusele võtta. paljud leiavad, et miljonite tsiviilisikute genotsiid on täiesti normaalne viis, kuidas mässumeelsete kodanikega toime tulla sellepärast et muidu kodanikud lihtsalt ei austaks valitsust. lugupeetud kolleegid, ma ei tea, kas on õige osutada rahalist ja muud materiaalset abi sellistele valitsustele, me peaksime kõigepealt võib-olla nendega ühise laua taha maha istuma ja selgitama neile, et nende rahvusvaheliste kohustuste rikkumine ei sobi kokku meiepoolse finants- ja materiaalse abiga ja kui nad sellest aru ei saa, siis me peame rakendama meetmeid, mida me oleme rakendanud äh, mõnede muude barbaarsete režiimide vastu. on lubamatu, et sellisel raskel ajal peaksid meie kodanikud eraldama raha ja andma abi sellistele valitsustele, mis ei tee koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga, aitäh! proua Korhola nüüd esimesena üksikkõnelejate nimel, palun. suur tänu rahvusvahelis kui riik kuulub rahvusvahelise üldsuse sekka, ÜRO sekka, siis äh, nad peavad järgima ka äh, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu äh, sätteid, Keenia on seda ka eiranud, naaberriigid eelistavad pigem häid suhteid naaberriikidega, Darfuri konflikti miljonid ohvrid aga kannatavad jätkuvalt. kaks tuhat viis sõlmiti rahuleping ja on tulnud nüüd väga uus, on tulnud uus faas, nimelt jaanuaris tulemas valimised, mida iganes äh, selgub, aga nendest valimistest on täiesti selge, et äh, vägivald järgneb sellele ja Darfuri katastroof võib korduda ja seega ma tahaksin kritiseerida äh, geeni otsust, kuid rõhuda ka sellele, et meie roll peab olema suurem, Euroopa Liit peab tagama rahulepingu täitmist ning Euroopa Liit äh, peab osalema ka valimisvaatlusmissioonis jaanuaris äh, algusest peale valijate registreerimisest kuni häälte lugemiseni. suur tänu! suur tänu, järgmisena härra Preda, teil on üks minut, palun. Omar al-Bashir a reușit suur tänu! Omar al-Bashir provotseeris jällegi rahvusvahelist üldsust. Keenia valitsus kutsus ta põhiseaduse allakirjutamise pidustustele ja ei vahistanud seda, selle, teda, sellest on väga kahju. hea naaberluse nimel olevat Keeniad seda teinud, kuid see on täiesti uskumatu. Keenia on Rooma statuudile alla kirjutanud, seega on Keenial kohustus rahvusvahelise kriminaalkohtuga koostööd teha eriti ka sellepärast, et äh, ÜRO Julgeolekunõukogu on vastu võtnud ka resolutsiooni selle kohta. on täiesti iseenesestmõistetav, et ÜRO-ga tuleb koostööd teha. Keenia välisminister ütles, et tema ei soovi koostööd teha rahvusvahelise kriminaal- kohtuge seda Aafrika Liidu ühe sellekohase resolutsiooni pärast. Aafrika riigid peavad tegema Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga koostööd, sellepärast et sealsel mandril toimuvad väga õudsed kuriteod. ja nüüd härra Soonik, palun. suur tänu, proua president. me peame julgemalt sõna võtma Keenia valitsuse tegevuse osas ja me peame riiki üles kutsuma rohkem koostööd tegema. me teame, et al-Bashiri vastu on juba kaks vahistamismäärust väljastatud, seda piinamiste, sõjakurja, sõjakuritegude ja vägistamiste pärast. ja nüüd Keenia kutsus ta pidustustele ja austas teda. Keenia on kirjutanud Rooma statuudile alla ja Keenia kohustuseks on eh, kas isik eh, vahistada või keelata tema riiki sisenemine. ma olen selle poolt, et riigid peavad oma kohustustest kinni, kutsun kõiki Aafrika Liidu riike üles seda tegema, eriti uurima sõjakuritegusid, sõjakurjategijad ei tohi jääda karistuseta, kuritegijad, kurjategijad tuleb viia Haagi kohtu ette ja nüüd vaba mikrofoni raames olen saanud mitmeid sõnavõtusoove ja annan sõna igale, igale fraktsioonile ühel inimesel ja palun pidage kõneajast kinni, sellepärast et ma katkestan teid muidu. ja kõigepealt äh, härra Mikolašik. suur tänu kolleegid, see tseremoonia, kus ehm, pühitseti sisse ehm, põhiseadus, toimus ehm, lääne mudeli järgi see oli kõige olulisem sündmus eh, Keenia iseseisvumisest peale kuuekümne esimesel aastal, aga Omar al-Bashiri kohale kohalolek eh, rikkus selle kõik ära, ta on eh, viinud läbi genotsiidi, eh, sõjakuritegusid ning see näitab, et Keenia ei austa demokraatia printsiipe ja õigusriigi põhimõtteid. Keenia suhtumine oma rahvusvahelistesse kohustustesse tekitab suurt muret ning Keenia peab kinnitama, et ta tahab tõepoolest kinni pidada rahvusvahelistest kohustustest, et tal on selleks poliitilist tahet. Äh, proua Koomes, palun. see parlament, äh, komisjon ja nõukogu peavad äh, ühehäälselt ja ühemõtteliselt mõistma hukka president al-Bashiri selle eest, et ähm, et ta on saatnud korda neid kuritegusid, me peame hukka mõistma ka Keenia, sellepärast et ta ei pidanud kinni rahvusvahelise kriminaalkohtu vahistamismäärusest. Keenia on alla kirjutanud Rooma statuudile ja ta on alla kirjutanud ka Cotonou äh, äh, lepingule ning seepärast peab ta äh, siis vastutama oma tegude eest ja kandma ka neid tagajärgi, mis sellega seonduvad. kui Keenia astub vastu rahvusvahelisele üldsusele, kes püüab võidelda niisuguste inimestega nagu Omar Bashir, siis on tegemist suure häbiga nad on kutsunud endale külla eh, kurjategija ning nad peavad siis eh, ka leppima sellega, mis neid nüüd ees ootab. proua puhe-. proua Jäädemägi. proua president, rahvamõrv on eh, tõsine kuritegu. selle kordasaatjad ja plaanijad tuleb tuua kohtu ette ja ka süüdi mõista. Euroopa Liit peab järgmisel Euroopa Liidu ja Aafrika riikide järgmisel tippkohtumisel selle küsimuse tõstatama ja, ja panema selle päevakorras esimeseks punktiks. inimõigused ja just nimelt see konkreetne tõsine sadu tuhandeid inimesi puudutanud rahvamõrv tuleb äh, võtta analüüsimise alla ning rahvusvahelise kohtu vahistamiskäsk tuleb samuti täita ning Euroopa Liit peab osalema selles töös, kaasa aitama selle täitmisel ja peab tegema endast kõik selleks, et see vahistamiskäsk ka tõesti eh, täidetaks. suur tänu ja härra Obermeier saab järg-, viimasena sõna. suur tänu, proua president. Euroopa Liit toetab vastavalt äh, ÜRO Regionaalinformatsioonikeskuse andmetele Aafrika julgeolekustruktuuri ülesehitamist ja kuni kahe tuhande seitsmenda aastani oli kulutatud kolmsada miljonit eurot selleks seda raha kasutataks tõhusalt siis, kui Aafrika riigid tõesti ka aitaksid meil kriise lahendada ja teeksid koostööd, kuid siiamaani pole nad äh, mingit koostööd üles näidanud ja juulikuus kahe tuhande üheksandal aastal Liibüa tippkohtumisel otsustati, et äh, äh, Sudaani presidenti ei anta välja juhul, kui ta peaks kohale tulema. mulle tundub, et äh, välispoliitika kõrge esindaja peab väga selgelt välja ütlema, et äh, abi Aafrikale võib anda siis, kui Aafrika Liit hakkavad rahvusvahelise, hakkab rahvusvahelise kriminaalkohtuga koostööd tegema, aitäh! suur tänu ja nüüd äh, proua volinik vastusteks. suur tänu, proua president! Rooma statuudisüsteem on rahvusvahelise üldsuse jaoks kõige parem võimalus võidelda karistamatuse vastu kõige raskemate kuritegude puhul ja nagu parlament teab, on Euroopa Liit äh, kaua juba toetanud rahvusvahelist kuritegu, äh, rahvusvahelist äh, kriminaalkohust. me oleme seda mitmeti ähm, ka tõestanud, oleme nõudnud viiteid sellele kõikidesse lepingutesse. Cotonou kokkulepe on veel üks võimalus, kuidas me saame tagada rahvusvahelise rahu, eh, tagades selle, et AKV kolleegid eh, Rooma statuudi heaks kiidaksid ja seega me märgime murelikult, et Aafrika Liit kutsus üles mitte täitma oma liikmetel eh, Omar al-Bashiri vastu esitatud vahistamiskäsku. Äh, tema külaskäik Tšaadi ja Keeniasse ähm, äh, põhiseadustseremoonial on samuti väga murelikud, murettekitavad signaalid. Euroopa Liit on seisukohal, et Keenia peab tasakaalustama oma rahvusvahelised kohustused, nad peavad täitma äh, Rooma statuudi allkirjastanud riigina Rahvusvahelise Kriminaalkohtu otsuseid ning peavad täitma oma rahvusvahelise õigusest tulenevaid kohustusi, eriti ÜRO äh, resolutsioonist tuhat viissada üheksakümmend kolm tõusetuvaid kohustusi. Kofi Annan äh, on Keenias äh, eranõukogu, erilise, erinõukogu kokku kutsunud just nimelt valimisteaegseks perioodiks, me kutsume üles Euroopa Liiduna seega äh, Eh, Keeniat täitma oma rahvusvahelist küsi-, eh, kohustusi. meil on väga hea meel, et Keenia on lubanud siseküsimustes koostööd teha Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga. Eh, seda tõendab ka see, et eelmise nädalal külastas Keeniat Rahvusvahelise Kriminaalkohtu missioon, kuid oluline on see, et nad täidaksid oma kohustusi ka välisküsimustes. kahekümne seitsmendal augustil äh, kõrgema esindaja eestkõneleja esitas avalduse, milles mõistab hukka Keenia suutmatuse vahistada äh, al-Bashir ja me oleme võtnud endale kohustuse edastada see sõnum ka kõikidele äh, asjasse puutuvatele valitsustele ja nii me eile ka tegime ja kõrgem esindaja äh, soovib kogu selle küsimuse tõstatada tõesti, nii nagu ka siin soovitati järgmisele Aafrika Liidu Euroopa Liidu tippkohtumisel. suur aitäh, volinik. meie arutelu sellel teemal on nüüd lõppenud ning äh, hääletus toimub pärast äh, täna lõunaseid arutelusid ja järgmine päevakorrapunkt on inimõigused süü-.